el señor presidente. Buenos días, colegas. tere hommikust, daamid ja härrad. kuulutan istungi avatuks, mul on teade aga kolleeg Prillu on tahtnud esitada päevakorda puudutava küsimuse, töökorda puudutava küsimuse, üks minut